tooniga lükatakse edasi, tegemist on topeltstandarditega. ning see ei ole Euroopa Liidu vääriline. õiglane oleks karistada neid, kes on süüdi ja Kreeti, Kreekalt tuleks paluda Eurotsoonist lahkumist. suur tänu, nüüd järgmine päevakorrapunkt, suuline küsimus komisjonile mootorsõidukite grupierandi kohta. esimesena saab sõna härra Stojanov viieks minutiks. härra uh, president, komisjonär. president, volinik, meie komisjon on esitanud selle komis-, äh, küsimuse sest see sest tuleb tõsiselt järele mõelda selle mootorsõidukite grupierandi, erandi määruse kohta. nagu te teate, grupierandid on väga oluliseks instrumendiks äh, meie ettevõtjatele. see instrument võeti vastu kahe tuhande teisel aastal. toona arvas komisjon, et tegemist oli oligopo-, oligopo-, kopo-, koopiaga Euroopa autotootjate turul kuus autotootjat äh, olid endale haaranud turust seitsekümmend viis protsenti. seetõttu arvas komisjon, et mootorsõidukite sektor ei peaks olema kaasatud üldisesse vertikaalsesse grupierandisse ja see, ja võttis vastu ka eraldi määruse. see määrus aegub kolmekümne esimesel mail kaks tuhat kümme komisjon arvab, et nüüd on uute mootorsõidukite müük väga konkurentsivõimeline. ja seetõttu teeb komisjon ettepaneku, et eraldi grupierandit uute mootorsõidukite müüdiks pole tarvis. komisjon teeb ettepaneku vastu võtta eraldi grupierandi määrus ainult remondi- ja hooldustööd, töödeks ja varuosade müügiks. parlamendile teeb see reform muret, nagu te teate, on Euroopa Liit praegu erakordses majandus- ja finantskriisis ning tööpuuduse tase on kõrge. Euroopa autotööstus on Euroopa majanduse oluliseks sektoriks, ta panustab nii tööhõivesse, innovatsiooni kui terve majanduse konkurentsivõimesse seetõttu me arvame, et on oluline äh, paika panna eraldi tingimused, tagamaks selle sektori jätkusuutlikkus ja äh, see, et nad jääks tõesti ka roheliseks ja majanduslikult konkurentsivõimeliseks. me peame aitama kaasa ka VKE-dele sellel, äh, see, sellel turul, looes neile soodsamad tingimused. VKE-d mängivad selles sektoris väga olulist rolli, aga mitmed parandustöökojad ja automüügipunktid on äh, avaldanud muret uue määrustiku üle. Nad väidavad, et äh, jõudude tas-, tasakaal tootjate ja teiste öö, äh, öö, autotööstuse, autotootmise öö, keti osade vahel öö, moonutub seetõttu ma küsiksin härra Alunia, Almunialt, miks komisjon otsustas, et et äh, primaarturg on konkurentsivõimeline ja äh, pärastmüükiturg on endiselt problemaatiline. kuidas kavatsetakse tagada jõudude tasakaal ka autode tootjate ja automüüjate vahel, kui äh, olemasolev määrustik kaob? kas osapooled saavad öö, saavutada dominantse positsiooni. kuidas kavatseb äh, komisjon tagada konkurentsivõime autotööstuses? olukord primaarturul on eriti hal palju halvenenud. Äh, samuti tahaksin küsida, mida kavatsetakse ette võtta õiguslikus määrustikus, eriti mis puudutab tingimuste parandamist? kui, milliseid panuseid andis, andsid sidusrühmad konsultatsiooniprotsessi ajal ja kas komisjon kavatseb seda, neid ka arvesse võtta lõpp, õiguslikus raamistikus ja lõpetuseks, kas komisjon kavatseb ette, teha ettepaneku ka ähm, levikukettide äh, alaseks määrustikus tagamaks, et kõik automüüjad oleks võrdselt kaitstud igas Euroopa liikmesriigis. suur tänu! Eh, suur tänu, nüüd viieks minutiks härra Haarber. härra president, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel on mul väga hea meel, et meiegi saame oma poolt küsimusi esitada eriti tahaksin ma tänada majandusasjade komisjoni kolleege, kes on vastutavad konkurentsiküsimuste eest, see, suur tänu, et te töötate meiega koos, tegemist on konkurentsipoliitika sellise osaga, mis on väga oluline ka meie tarbijakaitse aspektist. ja meie soovime tagada, et, et need tarbijakaitseelemendid oleks siin ka esindatud. kõigepealt tahaksin ma öelda, et komisjoni ettepaneku ele-, need elemendid, mis on seotud Äh, hooldus- ja müügituruga on vägagi kooskõlas meie komisjonis tõstatatud äh, tarbijakaitse elementidega. mitte otseselt äh, konkurentsipoliitikaga, vaid pigem infopoliitikaga näiteks hooldus- ja remonditööde kohta sest see tehniline informatsioon peab olema seotud ka näiteks eh, keskkonnastandarditega mootorsõidukite puhul. see, et te neid aspekte olete oma ettepanekus tugevdanud, on vägagi tervitatav, samuti see kehtib ka konkurentsivõime tagamisel eh, eh, remonditöökodade puhul see, et need, need turud on nüüd avatud, on vägagi tervitatav üks aspekt, millele me tahame teie tähelepanu pöörata ja see on ka homses resolutsioonis sees, puudutab infot, info kättesaadavust. me ei ole veendunud, võib-olla te soovite meid küll veenda, aga me ei ole veendunud, et teie suunised on piisavalt tugevad ja rakendatavad, tagamaks, et see tehniline info on ka kättesaadav. autotootjatel on võimalik elektroonilises vormis seda infot äh, küll kättesaadavaks taha te, teha, aga ilma tarkvarata ei ole sellest infost elektroonilisel kujul nii palju kasu. nüüd müügi küsimus. me juba kuulsime selle kohta majanduskomisjoni aseesimehelt väga ilusõnaliselt. härra volinik, me ei ole eriti veendunud, kas et, et komisjon on ka tarvesse võtnud tarbijate huve. majandusasjade komisjon korraldas väga olulise kuulamise, kus kuulasime ära nii automüüjate kui tarbijakaitsjate esindajad. Nad avaldasid oma tõsiseid muresid selle kohta, et kas on ikka paika pandud piisavad äh, kaitsemehhanismid tagamaks konkurentsivõime automüügiturul ja seda tuleb tunnistada, et parlamendi pooltki avaldatud öö, ähm, öö, äh, mured on öö, äh, kõrvale lükatud lihtsalt selleks, et öö, äh, teil oleks elu lihtsam. võib küll see olla keeruline, aga kuulake ära meie kuulamisel esitatud tõendid, tarbijatel ja automüüjatel on tõsiseid probleeme ja see on seotud sellega, et äh, automüüjad ei ole grupierandisse sisse kirjutatud. turvaelemendid pandi paika selleks, et vaadata üle jõudude vahekord autotootjate ja sõltumatute müüjate vahel. ja automüüjad ütlevad, et tegelikult see süsteem toimis päris hästi. kui nüüd vaadata, mis turgudel toimub, siis see justkui tõendab seda ja härra volinik, tuletaksin teile ka meelde, sest teie ise sel ajal kohal ei olnud, et autotootjad toona väitsid, et need äh, sätted on liigsed, kuigi automüüjad toetasid neid. nüüd aga auto äh, müüjad ütlevad, et need äh, sätted on liiga nõrgad ja autotootjatele meeldivad nad väga. ma ei ütle, et me peaksime selle protsessi lõpetama see ei ole päris õige, arvestades, et need suunised nüüd üsna paari päeva pärast ellu äh,, rakendatakse ellu, aga me soovime, et te vaataksite uuemat infot ja samuti sooviksin komisjonile öelda, et volinik Barnier kavatseb välja tulla raportiga konkurentsivõime kohta tarnevõrgustikus. autotööstus peaks olema sinna kaasatud, sest meil on tarvis Äh, sidusat poliitikat komisjoni poolt ja teiseks, teie teenist, teenustelt pärit äh, äh, dokumendid räägivad, et, et me jõuame nüüd uude roheliste autode ajastusse, aga teie analüüsis ei ole sellest midagi kirjas. ma palun teilt, et äh, vaadake järgmise aasta jooksul härra Barnier ja härra Tajani dokumendid üle ja tunnistage, et nii on õige tegutseda. kui te seda teete, siis te taastate oma usaldusväärsuse, sest äh, praegusel hetkel ei ole me teie plaanides eriti veendunud. suur tänu, härra Harber. nüüd härra volinik, palun. suur tänu, härra president. see mootorsõidukite grupi erandimäärus äh, aegub. kolmekümne esimesel mail ja seetõttu meil on vaja uut määrust. meie teenistustes arutletakse praegu uue ettepaneku üle ja varsti jõuab see ettepanek ka komisjoni kolleegiumisse. meil algasid konsultatsioonid sel teemal juba juunis kaks tuhat kuus ja kogu selle protsessi jooksul on sidusrühmad Euroopa Parlament ja liikmesriigid äh, öelnud välja oma arvamuse, me oleme ka paljuga arvestanud, meil on olnud äh, tööpajad ja on olnud ka kohtumised Euroopa Parlamendis. viimati kaheteistkümnendal aprillil sel aastal ECONi komisjonis. millised on siis pika konsultatsiooniprotsessi lõppjäreldused? esites me saime teada midagi positiivset. Euroopa tarbijatele meeldib äh, tihe konkurents automüügiturul kaheksakümmend mudelit kahekümne viielt tootjalt ja konkurents on äh, tõesti terve. meil on rohkem valikut kui mõningate aastate eest ja tõesti äh, turule on tuldud väga erinevate mudelitega ja ei saa öelda, et ühelgi tootjal oleks domineeriv äh, positsioon turul. meil on praegu sektorispetsiifilised reeglid, mis jõustati kahe tuhande teisel aastal, kui selles valdkonnas leidsid aset ulatuslikud konsolideerimised. tänapäeval meil konsolideerimisi niivõrd ei ole, meil on konkurentsivõimeline turg, me oleme lubanud paindlikkust sõidukite müümisel ja need uued reeglid võimaldavad Äh, vähendada müügikulusid, äh, mis on enamasti umbes kolmkümmend protsenti ja kui need äh, kulud vähenevad, siis on võimalik autotootjatel oma positsiooni parandada ja see tuleb kasuks ka tarbijatele. ma tean, et eksisteerivad mured seoses auto müüjate lepingu klauslitega riikides, kus on väga suured autotootjad, näiteks Ühendkuningriigis või ka hõredamalt asustatud piirkondades on omad reeglid mis olid paigas juba enne grupierandit ja eksisteerivad ka praegu. aga igal juhul nii praegu kui ka tol ajal toimib äh, müügis äh, single branding. palju kasutatakse ka uusi müügikanaleid, näiteks äh, Saksamaal on olukord selline et, et kuuskümmend protsenti autodest müüakse maha mitmesugustes äh, müügivõrgustikes. konsultatsioonides, äh, mida viidi ka läbi siin äh, parlamendis, me jõudsime järeldusele, et seoses äh, multibrändinguga tuleb äh, sisse viia mitmesugused äh, erimeetmed. me pakume välja üleminekuaega aastani kaks tuhat kolmteist, et anda autotööstusele piisavalt äh, aega kohanduda niimoodi, et need, kes on investeerinud just mitmesse marki, saaksid ka oma investeeringud tagasi oluline on saavutada turul tasakaal ja kui me valmistasime seda määrust ette, siis pöörasime erilist tähelepanu kaubandusõigusele. konkureerivas sektoris, nagu autotööstus seda on, ei tohiks konkurentsiõigus äh, piirata erinevate poolte huvisid, see oleks sekkumine, me peame tegutsema proportsionaalselt, kui me turule sekkume. konsultatsioonide käigus saime me teada ka mõningatest negatiivsetest aspektidest. auto parandamiskulud ja hoolduskulud on kasvanud parandus ja hooldus on ääretult oluline tarbija jaoks mitte ainult ohutuse tõttu, vaid ka seetõttu, et äh, paranduse ja hooldusega kaasnevad kulud on ääretult suured tarbija jaoks. oluline on pöörata ka tähelepanu mittelitsenseeritud äh, töökodadele ja sellele, kuivõrd neil on äh, juurdepääs varuosadele, neid ei tohi turult välistada. meil äh, tuleb püüelda selle poole, et äh, autoparandusteenus oleks parem ja tarbija jaoks odavam. me soovime parandada konkurentsitaset järelturul autotootjad on paremal positsioonil äh, müüjate suhtes küll, aga omavahel nad konkureerivad tugevalt. ja meil on vaja teatavat paindlikkust äh, grupierandi osas, et säilitada see konkurents. komisjon, eelkõige minu direktoraat, konkurentsivõime direktoraat jälgib olukorda turul ja me võtame tarvitusele vajalikud meetmed, kui toimuvad reeglite rikkumised. suur tänu ja nüüd kõnelejad äh, fraktsioonide nimel, härra Karas, üks minut, palun. härra volinik, äh, lugupeetud daamid ja härrad, me oleme juba väga paljud äh, kuulnud suulise küsimuse ja resolutsiooniga soovime me automüüjatele ja VKE-dele hääle anda, sellepärast et äh, komisjon ei ole nende häält viimastel aastatel piisavalt kuulda võtnud. kuulamisel väljendati muresid, müüjad äh, väljendasid muret äh, et nad on halvemal positsioonil võrreldes tootjatega, räägiti õiguskindluse puudumisest, räägiti väikeste müüjate probleemidest, aga mingit vastust me ei saa. nüüd äh, meil on võimalus neid kahtekümmet üht päeva, mis meil on jäänud kolmekümne esimese maini, ära kasutada palun võtke meie resolutsiooni ettepanekud määrusesse üle ja tulge vastu sõidukite müüjatele. palun äh, võtke müüjate muresid tõsiselt ja palun kaasake VKE-d äh, kopeerandisse. suur tänu, härra Karas ja nüüd pooleteiseks minutiks saab sõna härra Ludvikson tänan, president. mul on neli küsimust. kõigepealt on kahetsusväärne, et äh, autotööstuses me vastandame väikesed ja suured ettevõtted. Neil on küll erinevad huvid, aga me peame panema paika sellised reeglid, et nad saaksid omavahel tõhusalt koostööd teha positiivne on äh, see, et konkurents on äh, paranenud ja see näitab, et äh, pikaajalises perspektiivis on võimalik saavutada paljud konkurentsi tugevdavate meetmetega. meil tuleb aga saavutada samasugune positiivne areng ka järelturul nagu me oleme täheldanud uute autode primaarturul. meil tuleb äh, jätkata seirega ning kõik äh, osapooled peavad võimalikult äh, varakult saama infot selle kohta, millised reeglid jõustuvad mais kaks tuhat kolmteist. oluline on arutada ka selle üle, kuidas edendada üleminekut äh, rohelistele autodele, konkurentsireeglid peavad olema paindlikud, meil tuleb äh, pakkuda toetusi, nii et äh, elektriautod ja rohelised autod saaksid turule tulla. meil tuleb tagada, et keskkonnasõbralikud autod saaksid hästi müüdud nii primaar- kui ka järelturul. Bussoi, palun! Dear colleagues, the purchase and maintenance of a car is considered to be one of the most important costs for households. the very aim of the competition policy is to ensure consumers free meil tuleb tagada, et äh, tarbijatel oleks võimalik autosid äh, osta võimalikult soodsalt, esindades siin nii tarbijaid äh, kui ka tööstust, olen ma mures seoses grupierandi mõjuga tarbijatele. olen kuulanud äh, volinikku, kes ütleb, et äh, sektori spetsiifilist äh, regulatsiooni ei ole enam vaja, kuna konkurentsi eesmärgid on saavutatud ja konkurentsitase on piisav. põhimõtteliselt ma ei ole sektori grupierandi kaotamise vastu, kui tarbijatel ei oleks mingisugust riski, aga meil tuleks siiski analüüsida selle otsuse mõjusid, sellepärast et ähm, eksisteerib suurte tootjate domineerimine ma tahan komisjonipoolset kinnitust selle kohta, et need domineerivad ettevõtted ei kasuta oma mõju kurjasti, et see ei mõju halvasti tarbijatele oluline on, et spetsiifiline grupierand säiliks parandus- ja hooldussektoris, mis on vähem konkurentsivõimeline. praegu on selline olukord, kus tarbijad on ilmaasjata seotud kallima pakkujaga, kuna osadel parandus- või hooldustöökodadel ei ole juurdepääsu äh, teatavatele varuosadele, me ei tohi niimoodi tarbijate valikuid äh, piirata, komisjon peaks äh, nende aspektidega arvestama ja muutma teataval määral neid reegleid, mida üritatakse nüüd rakendada ja mis on tarbijale kahjulikud, suur tänu. suur tänu ja härra Šimanski, üks minut, palun härra volinik, meil on äh, olukord, kus autotootjatel on suur konkurentsieelis äh, varuosade tootjate ja müüjate ees, meil tuleb äh, võidelda selle nimel, et autotootjatest ei saaks oligopole tarbijatel peab olema võimalus ise valida parandus- ja hooldustöökodasid. tehniline info peab olema kättesaadav, autotootjad ei tohi ära kasutada garantiaega, litsenseeritud äh, parandustöökojad äh, peavad saama valida, kust nad äh, varuosasid tellivad kui selliseid äh, garantiisid ei anta, siis äh, tarbija valikuõigus on täiesti fiktiivne. suur tänu ja nüüd äh, saab sõna härra Lange üheks minutiks. suur tänu, härra president. tööstuskomisjoni arvates on oluline kaitsta VKE-sid. härra volinik, konkurents ei ole eesmärk iseeneses. kui nüüd vaadata väikeste töökodade olukorda, siis tuleb nende majandustegevuse aluseid äh, tugevdada, sellepärast et äh, muidu meil on üks päev ainult äh, suured müüjad ja suured parandustöökodade ketid. oluline on, et multibränding ehk mitme margi äh, kasutamine oleks lubatud ja oluline on, et tarbijad saaksid piisavalt infot äh, parandus- ja hooldustöökodade kohta. vajalik on äh, tagada ka elektriautode hooldustingimused, selleks vajalikud töökohad ja seadmed tähelepanu tuleb pöörata ka lepingu äh, kaitsele ja investeeringute tõhusus peab olema tagatud pikas perspektiivis. tänan, järgmisena äh, härra Engel, palun. Euh, suur tänu, härra president. rääkigem automüüjate igapäevaelu reaalsusest. minu kodumaal ja teisteski riikides muretsevad automüüjad nende ebaproportsionaalsete meetmete üle, mis on läinud palju kaugemale kahe tuhande teise aasta meetmetest. autotööstus kannatab kriisi all ja tulevikuväljavaated ei ole suurepärased. tootjatele ja müüjate jaoks on olukord väga keeruline, ka väikesed remonditöökojad kannatavad. mängus on meie konkurentsivõime kui me räägime konkurentsivõimest äh, autotootjate vahel, siis see on üks asi. aga vabad konkurentsi Euroopas ei ohusta väikesed äh, remonditöökojad, vaid ettevõtted, mis domineerivad turgusid. rääkigem parem nendest tootjad ei tekita seda turul domineerimist, kes omavahel, tootjad, kes omavahel võistlevad, vaid domineerimine tuleb liigsest äh, koostööst erinevate tootmisketi ahelate vahel. me peame siin tõesti järele mõtlema. me peame arvestama asjaoluga, et suured ettevõtted suruvad väikeettevõtted nurka, väikeettevõtted soovivad lihtsalt edasi tegutseda aga tegemist on Taaveti ja Koljati võitlusega ning nüüd komisjon justkui ütleb, et Koljat peaks võitma. see, et tühistatakse nüüd grupierand, on viga, meil on äh, tegemist suure õiguskindluse puudumisega samuti ning me ei aita absoluutselt kaasa tarbijate või automüüjate olukorra parandamisele suur tänu, nüüd proua Tikau, üks minut. Signor presidente uh,, Mr Commissioner, sektor Euroopeana, incluzând date härra president, Euroopa autosektor, sektor kaasa arvatud uh, autotootjad ja tagavaraosade tootjad peavad jääma konkurentsivõimeliseks. transpordiohutust mõjutab tagavaraosade turg ja meie nõuame komisjonilt, et konkurentsireeglid oleksid tõhusad ka tagavaraosade turul, nii et tagavaraosade hinnad oleksid äh, äh, ligipääsetavad, seega äh, hooldusteenistused peaksid olema võimelised neid muretsema, ka tarbijal peaks olema võimalus valida teenusepakkuja vahel ja need ettevõtted, tagavaraosade tootjad ei peaks või vabandust, teenusepakkujad ei peaks sõltuma liigselt tootjatest, kellele soodustingimusi luuakse ja seda tuleks ka arvesse võtta liisimistingimustel. suur tänu, proua Tikau. ja nüüd proua Esaja. suur tänu, president, austatud äh, volinik. eelmistest sõnavõttudest on tulnud esile, et parlament on väga mures seoses äh, autotootjate ja jaemüüjate vahelise tasakaaluga ja see kõik äh, mõjutab ka tarbijaid ja nendele vajalikku tasakaalu turul. see tasakaal on oluline väikestel turgudel, väheasustatud piirkondades, nagu näiteks ka Soomes ja mujal Skandinaavias. mitme margi äh, müüjad ja esindused on ääretult vajalikud, nii et äh, tarbijal oleksid tagatud mootorsõidukitega seotud äh, teenused. Soomes on viis miljonit elanikku ning sel aastal müüakse umbes sada tuhat äh, autot. see ähm, võib tunduda väga väikse arvuna küll ja seetõttu ongi oluline, et äh, mitme margi esindusi ei seataks selle määrusega küsimärgi alla. määrus on seni lubanud äh, mitut marki esindada ja nüüd äh, see on toiminud hästi ja tekib küsimus, et miks seda tahetakse muuta. tähtis on et äh, praeguse määrusega halveneb tarbijate võimalus äh, osta sõidukit oma piirkonnast ja saada seal remondi- ja hooldusteenuseid ja tarbijad äh, peavad siirduma hoopis suurematesse keskustesse, kus siis neid ostusid sooritada, teenuseid saada. suur tänu ja härra Karas, kaks minutit. härra volinik Te kuulsite meid ja tundub, et siin on äh, erinevus teooria ja praktika vahel lausa. ma ütlesin juba kevadel kaks tuhat üheksa komisjoni presidendile, et meil on lahendamata edasimüüjate ja VKE-de mured, meil on majanduskriis tööhõivekriis ja kõige parem oleks see määrus üldse tagasi võtta. meil ei ole vaja uut määrust, mis teeb need probleemid ainult hullemaks. meil on erinevad riiklikud äh, regulatsioonid ja me ei ole piiravate klauslide poolt me soovime, et see kolmekümne protsendine määr varuosade osas jääks äh, kestma, sest siis äh, säilivad ka rohkemad remonditöökojad. tähtis on, et äh, pakutaks juurdepääsu tehnilisele infole nii nagu seni ja mitmed olulised lepinguklauslid te jätsite välja, nagu näiteks vallandamissätted, ähm, lepitusmenetlus ja muu. palun pöörake tähelepanu ka VTE VKE-de olukorrale, tarbijakaitsele, eh, turu tasakaalule. me soovime rohkem konkurentsi, aga mitte niimoodi, et eh, edasimüüjate ja VKE-de olukord harveneks. palun eh, analüüsige turgu tõsiseltvõetavalt, palun võtke tõsiselt ka Euroopa Parlamendi resolutsiooni ja kasutage ära need kakskümmend üks päeva, mis teil veel alles on suur tänu ja nüüd äh, vaba mikrofon, sõna saab härra Rüübik, palun. tänan, härra president, äh, austatud volinik. põhimõtteliselt kõik kõnelejad äh, rääkisid VKE-de sõbraliku määruse poolt. meil on vaja VKE-sid säilitada tööhõive ja konkurentsivõime peavad olema tagatud. eriti just äh, autosektoris on tarbijal õigus äh, toimivale konkurentsivõimele. tarbija ei tohiks olla silmitsi ühekülgsete süsteemidega, kus mingit valikuvabadust ei ole. ja eriti just äh, maapiirkonnas on valikuvabadus oluline, et oleks tagatud sõidukitega varustatus. kolleeg Karas ütles täiesti õigesti, et meil on vähe aega, aga seda tuleks tõhusalt kasutada. tänan, härra Rüübik. härra Kelly, palun. Eh, eh, suur tänu kõik nõustuvad praegu, et auto ei ole luksusese, vaid vajalik tarbeese see selgus mulle eriti palju paar nädalat taga, eriti hästi paar nädalat tagasi, kui vulkaanituhk kattis Euroopa taevad ja tuli äh, reisida kas auto või rongiga. ja ma tundsin ennast väga õnneliku ja sõltumatumana, sõltumana. seega, autotootjate olukord on oluline, aga need, seda ei tohi parandada mitte väikeste äh, automüüjate arvelt. Neid on äh, Need automüüjad on olulised ka väikestes linnades ja külades, kus nad rahuldavad paljusid tarbijaid ja seega ma nõustun äh, härra Krasi ja teiste kõnelejatega, et tuleb arvestada ka neid inimesi öö, äh, oma tulevikuplaanide paikapanemises, suur tänu! suur tänu, härra Kelly, härra Paska! úvodom chcem povedať že rozumiem úsiliu o zabezpečenie slobodného výberu. sooviksin öelda et ma mõistan, et tarbijatel peab olema võimalus valida remonditöökoda, aga valikuvabadusel on ka selles valdkonnas teatavad piirid. näiteks Airbusi teeninduskoda ei avata ju Venemaal ja põhimõtteliselt äh, tarbijal on äh, vaba valik valida teenusepakkuja. kui tarbija valib töökoja, millel ei ole piisavalt infot äh, auto remontimiseks, siis äh, tekib risk, et autot ei remondita korralikult. kõik äh, remonditöökojad ei äh, paku võrdset äh, teenust. mina tarbijana eelistaksin äh, remonditöökoda, mis on äh, saanud head infot konkreetse äh, margiga äh, töötamiseks. härra volinik, palun en primer lugar quiero agradecerle no solo a usted por su magnífica presidencia de esta sesión suur tänu, lubage mul kõigepealt tänada teid, härra president, ja tänada ka kõiki debatis osalenud saadikuid, suur tänu sõnavõttude eest, teie panuse eest, kõik oli väga huvitav, oluline kogu protsessi käigus on eh, igasugused konsultatsioonid olnud väga tähtsal kohal, konsulteerimised eh, parlamendiga, erinevate parlamendikomisjonidega, eh, kes tegelevad autosektori edasimüüjatega, olulised on samuti konsultatsioonid liikmesriikidega ja nende konsultatsioonide käigus on saanud kõik kes soovisid ka ennast väljendada. teema muidugi puudutab konkurentsi ja meie arutelud on suunatud eelkõige tarbija olukorra parendamisele. see on meie eesmärk. räägime siin väga olulistest otsustest muide kõigile tarbijatele, kõikidele peredele tähendab auto siiski suuri kulutusi. kui automüüja juurde minnakse, siis äh, soovitakse kindlasti võrrelda hindu. see on põhimõttelise tähtsusega küsimus ja, ja muide täna veelgi olulisem kui varem. ja seetõttu ei tohiks tarbijale mingeid takistusi teha. seega nüüd arvame me, et lai valik tarbija jaoks ei tohiks väheneda. tarbija peab olema, peab saama ka valida müügijärgset teenust, hooldusteenust, olgu siis tegemist teeni-, teenindusega, mis on seotud tootjaga või siis mitte tarbija peab saama kogu vajaliku tehnilise informatsiooni nii tagavaraosade kui üldse hoolduse kohta. ja see kajastub ka meie ettepanekus. meie määrus on suunatud sellele, et olukord paraneks tarbija jaoks, lugege seda, konsulteerige selle tekstiga, vaadake seda ja siis te näete, et tänu uuele määrusele antakse tulevikus tarbijale palju rohkem valikuid. mis toimub aga VKE-dega? kuulasin suure huviga kõik, mis siin täna räägiti VKE-dest. mis siis nendega on toimunud, nende väikeste automüüjatega viimastel aastatel? kas neid on vähemaks jäänud? või on äh, pigem palju rohkem võimalusi turule tulekuks väikeaedadele, kes soovivad autosid müüa, peab ütlema, et valik on suurem. ja see oligi kahe tuhande kahe, kahe tuhande teisel aastal äh, välja töötatud määruse eesmärgiks. Äh, mis siis äh, auto teenindustes, töökodades toimub. jällegi võib konstateerida, et ähm, on küll raskusi, äh, kuid uue määrusega on võimalik äh, neid ületada. meie pakume välja suunised, mille järgi äh, joondudes on võimalik ka VKE-de olukorda parandada kogu, kogu autotööstuse äh, ahelast tootmisest teeninduseni. kuulasin ära teie sõnavõtud, sain ka eh, teie eh, kirjalikke küsimusi ja loomulikult eh, kõikidel edasimüüjatel ei ole sugugi sarnased huvid. suured automüüjad Äh, on kindlalt kanda äh, kinnitanud teatud liikmesriikides, aga loomulikult on vaja ka väikesi edasimüüjaid ja seda me tahaksimegi toetada, äh, seda aitab ka kahe tuhande teise aasta määrus, miks, sellepärast et õiguslooja kahe tuhande teisel aastal küll pööras tähelepanu rohkem suurtootjatele, aga nüüd on vaja ka väiketootjat või väik-, väik-, väikeettevõtjaid toetada vertikaalsetes lepingutes äh, on nähtud ette konkurentsi tugevdamine, aga kõike ei saa vertikaalsetes lepingutes teha, tuleb välja töötada erikokkulepped ja see, samas peab ütlema, ega me nüüd eh, nii palju targemad ka ei ole kui kaheksa aastat tagasi, aga me oleme õppinud oma kogemustest. suur tänu, härra volinik. resolutsiooni ettepanek läheb homme hääletamisele